sotsiaalsest vastutusest. see on nüüd kõik lõpu algus. suur aitäh, äh, käesolevaga on arutelu sellel teemal lõppenud ja hääletama hakkame homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd liigume edasi järgmise raporti juurde, milleks on härra Ouski raport äh, mootorsõidukite müratase. annaksin sõna meie raportöörile härra Ouskile, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. see äh, raport on koostatud eesmärgiga äh, parandada äh, rahva tervist ja hoida seda müra negatiivsete mõjude eest. müra negatiivsed mõjud on teaduslikult tõestust saanud ja seetõttu on siin vaja tegutseda. komisjoni ettepanek keskendub ainult sellele mürale, mida äh, mootorsõidukite mootorid põhjustavad. minu äh, eesmärk on olnud kõikehõlmavam ma olen veendunud, et see seadusandlus peaks keskenduma ka teekattele, rehvide kvaliteedile, aerodünaamilisele mürale ja äh, äh muule sarnasele kui ma oma tööd tegin, siis tõusetus kolm kriitilist aspekti, kõigepealt märgistamine, äh, siis äh, kohustuslik müratasemele märgistamine, aga see süsteem, mis Äh, puudutab just elektrisõidukeid ja äh, suurendab jalakäijate ohutust. esimesed kaks äh, punkti on leidnud lahenduse erinevate fraktsioonide hulgas. lisa kolm oli aga erimeelsuste põhjustavaks ma ei ole rahul sellega, et vaatamata kõigele, mida ma eelnevalt ütlesin, pean ma rääkima ka sellest negatiivsest kampaaniast, mis on tihedalt seotud aruteluga komisjonis ja mis puudutab mind isiklikult selle algatas üks Hollandi organisatsioon ning kahjuks seda toet-, toetas ka mitu minu kolleegi. püüdi luua mulje, nagu mina oleksin autotööstuse äh, nii-öelda palgal olev nende eestkõneleja äh, sellise laimukampaania eest vastutavad inimesed läksid isegi nii kaugele, et nad äh, panid püsti mm, veebilehe, kus pidi tõestatama siis minu seoseid autotootjatega meediakampaania on juba alguse saanud ja see on nüüd oma elu elamas ja see on äh, mitme nädala võrra ähm, ähm, ähm, äh, äh, hoidnud tagasi seda arutelu ja arutelu on seetõttu nüüd viibinud äh, seetõttu mina tahan öelda, et mina olen tegutsenud äh, erapooletult. Äh, lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, minupoolne ettepanek lisa kolme osas on tõeline kompromiss, mis vähendab mootorsõidukite mürataset ning mis samal ajal võimaldab autotööstusel Äh, tulla toime selle tehniliselt keerulise ülesandega. me peame olema teadlikud sellest, et me ei hääleta mitte ainult äh, müra mõju üle inimtervisele, me äh, hääletame ka meie otsuste mõju üle viieteistkümnele miljonile töökohale Euroopas, mis on otseselt või kaudselt seotud autotööstusega Euroopas. kui me tahame jätkusuutlikku ettepanekut, siis me peaksime hääletama muudatusettepaneku kuuskümmend üks poolt. aitäh tähelepanu eest! Äh, suur aitäh, äh, raportöör, teile sissejuhatava sõnavõtu eest meie arutelusse ja nüüd annan sõna volinik Dajanile, palun. aitäh, härra president. lugupeetud parlamendiliikmed. ennekõike ma tahaksin tänada äh, raportööri, variraportööri ning keskkonnakomisjoni tehtud töö eest meie ees seisneb tõeline väljakutse ning selles raportis on väljakutse see leida tasakaal kolme samba vahel, keskkonna küsimused, tööstuse osakaal ning äh, rahvusvaheline kogukond. ma mõistan, et äh, erinevad äh, et komisjonides on äh, toimunud selle all väga tulised vaidlused ning äh, mis puudutab teksti põhiosa, siis palun äh, lubage mul siin paar kohta üles, esile tõsta. kolm põhieesmärki siis tagada, et meil oleks ühtne eh, toimiv turg, teiseks, et meil oleks keskkonnanõuded järgitud, eh, mis ka oleksid meie kodanikele kasuks ning eh, kolmandaks, majandusnäitajate suurendamine. ühtegi nendest eesmärkidest ei tohiks silmast lasta, eriti just praeguses majandusraskuses peaksime meelde tuletama, milline on selle raporti taust üle. üle kahekümne protsendi linna kodu-, kodanikest eh, peab eh, siis eh, liigset müra kannatama. rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon on väitnud, et munatase on seoses südame-verekonna haiguste ning südameinfarktiga. Infra, infarktiga ning me peaksime vaatama, millised, kuidas parandada eh, teedede taset eh, ning samuti ka sõidukite eh, olukorda. me peaksime minema kogu probleemi selle keskme juurde ning vaatama, millised on alates seitsmekümnendast aastast kehtestatud Äh, piirmäärad. viimane kord muudeti üheksakümne viiendal aastal müra piirnorme, kuid siis pandi tähele seda, et äh, mürataseme alanemise, äh, alanemine ei toonud kaasa soovitud tulemusi ning see näitab seda, et tegelikult komisjon peab vastu võtma uue katsemeetodi, mis oleks parem, see on meetod, mis on ka rahvusvahelisel tasandil, on tunnustatud ning ka ÜRO vastavad ähm, töörühmad on sellega koostööd teinud. ning äh, kolmeks aastaks on see pandud pai-, paika, siis on äh, tüübi kinnitused, äh, mis tehakse siis sõidukitele ning tahetakse müra taset vähendada kahes faasis, kaks aastat pärast vastuvõtmist, määruse vastuvõtmist ning ähm, selleks kasutatakse uut katsemeetodit. teine faase on palju äh, nõudlikum, mis äh, nõuab ka sõidukite see, see siis paneb paika, et ka viis või seitse aastat pärast määruse vastuvõtmist äh, äh tehakse seda katsemeetodite äh, abil ning selle abil on võimalik kahekümne viie protsendi võrra vähendada nende inimeste arvu, kes kannatavad liigse mürataseme all ning see toob kaasa kasu kogu ühiskonnale. ma tahaksin taas kord tänada ENVI komisjoni ning ma loodan, et parlament toetab seda ettepanekut, aitäh! Thank you very much! suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Verhaien suur aitäh, lugupeetud president, mina kõnelen sel hilineval, hilisel tunnil Anja Weisgerberi nimel, kes vastutab selle teema eest Tarbijakaitsekomisjonis. kui me räägime mootorsõidukite äh, müratasest, siis see on ähm, väga oluline teema tarbijakaitse jaoks, sest et siin räägitakse äh, mürataseme vähendamisest, siin räägitakse ka elektrisõidukitest ja tarbijate informeerimisest ostmisel äh, hääletute äh, elektriautode tõttu võivad mõned jalakäijad äh, ohtu sattuda, ma pean esmajale silmas äh, jalgrattureid, lapsi või pimedaid inimesi ja seetõttu on meil vaja hoiatussüsteemi, niinimetatud avase süsteemi. ja meie tulime välja reeglistikuga, mis kirjeldab selgelt seda, kuidas selle hoiatussüsteemi heli peaks kõlenema, kõlama me peame sellise hoiatussüsteemi paika panema selliselt, et oleks lihtsalt aru äh, saada, et see tõesti viitab äh, autole. Äh, selle reeglistiku eesmärk on see, et see signaal oleks ühtselt arusaadav ja mõistetav Äh, me tahame äh, juba pikka aega seda, et äh, tarbija oleks hästi informeeritud ja seetõttu me tahame sisse viia märgise, mis peaks ähm, tulevikus tarbijat informeerima sõiduki ostul sõiduki müratasemest. suur aitäh ja nüüd saab kolmeks minutiks sõna härra Barnjo. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid mina olen Transpordikomisjonis koostanud arvamuse ja ma tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut, mille eesmärgiks on vähendada äh, mootorsõidukite mürataset. WHO äh, arvud näitavad et, et kaks protsenti infarktidest on seotud äh, liiklusmüra tasemega, mis on liiga suur ning Äh, äh, maanteemüra äh, tasemed põhjustavad suurel hulgal südame-veresoonkonna haigusi ja infarkte. transpordikomisjon tahaks komisjoni ettepanekule lisada selle, et rõhutatakse integreeritud lähenemise olulisust, et tegeldakse elektriautode küsimusega ja et müügihetkel antaks ka informatsiooni mürataseme kohta ja et info oleks selgesti arusaadav. ja sellepärast Transpordikomisjoni arvamuses pakutakse välja mõte äh, uute müratasemete kontekstis äh, ja seal tuuakse välja neli detsibelli kaheksa aasta, kaheksaks aastaks äh, Äh, ja tegemist on kompromissettepanekuga Rahvaparteiga. ma usun, et see kompromissettepanek äh, on saanud ka meie kolleegi Julie Parkise äh, heakskiidu. kuue rohelised ja ALDE on kompromissi toetanud. kriisi ajal äh, Äh, mis valitses Euroopa autotööstuses, oli minu jaoks väga oluline anda äh, autotööstusele äh, piisavalt aega kohaneda keskkonnastandarditega. Euroopa autotööstus on võimeline tehnoloogiliseks arenguks, mis saab vähendada mürataset, mis tuleneb automootoritest. meie lähenemine peab olema praktiline ja see ei tohiks ähm, rikkuda tasakaalu kriisi ajal ja ma arvan, et äh, kolleeg Mägise ähm, ettepanek, kompromissettepanek on väga hea kompromiss, see on paindlikum äh, kui komisjonipoolne ettepanek. Äh, see äh, määruse eelnõu peaks aitama autotööstusel äh, panna paika meetmed, mille eesmärgiks on äh, saavutada äh, kestlik Euroopa-ülene lähenemine, mm, paika tuleb panna piirmäärad ja tuleb liikuda madala ähm, e, kütusekuluga äh, ähm, sõidukite suunas. suur aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Tatarella. aitäh, härra president, kallid kolleegid see praegune õiguspakett peab olema vastu võetud ning see on väljaspool kahtlust ning me oleme nõus kõik selles, millised on meie eesmärgid ja kuhu me peame jõudma. ainult peame paika panema selle, millise moodi see kõik toimub. WHO on öelnud, ning ütleb meile juba ammu, et me peame antud sektoris äh, tegutsema, sellepärast et eriti suurtes linnades on müratase äh, väga suur ning see mõjutab äh, kodanike tervist ning seega me peaksime kaitsma meie kodanike tervist selleks, et parandada nende elutingimusi, me peame alandama neid detsibelli, mis, mis põhjustavad haigusi ning stressi. kuid me ei peaks samal ajal tööstust, autotööstust samuti ähm, alla suruma. eriti just praegusel hetkel, mil autotööstus äh, on väga raskes seisus, müra ning on kombineeritud ka teiste faktoritega, tegemist ei ole ainult autode eh, omadustega, vaid ka kogu eh, ümbruskonnaga, me ei saa süüdistada autosid kõiges, ütlen seda kõigepealt oma vasakpoolsetele sotsialistidest eh, kolleegidele, kes peavad tööhõivet väga oluliseks, autotööstuses töökohtade vähenemine mm, ei vähenda Äh, ainult mitte autode tööstmist, tööst-, autode tootmist, selle probleemi või selle õigusakti äh, äh, keskmes on väga küsimu-, väga tehnilised küsimused ning komisjonis me oleme sellest väga palju rääkinud. meil on siin viiskümmend üks muudatusettepanek, mis läks läbi ainult ühe enamhäälega. seega ma tahaksin, et viiskümmend üks asendataks kuuekümne ühega. Madame Merkis. kaheks minutiks saab sõna proua Merkis. suur tänu, president, volinik. iga hääl loeb ja homme on see samamoodi ja nii on see alati olnud Euroopa Liidus müra on üks ähm, olulisemaid probleeme inimese tervise seisukohast. umbes äh, viiskümmend ähm, tuhat südameinfarkti äh, tuleneb äh, müra saastusest ja eriti mõjutab see madala sissetulekuga inimesi, kes elavad suurte maanteede lähedal, tiheda asustusega linnades, mürarikastel tänavatel ja me võime endale esitada küsimuse, kuidas oleks kõige õigem edasi liikuda. kuida-, kuidas lahendada probleem, võideldes vaid sümptomitega. Euroopas on struktuurifondide abil loodud paljudes kohtades müratõkkeid ja mõnedes kohtades on need müratõkked lausa tohutud aga võib-olla oleks lihtsam võidelda selle mürasaaste allikaga. allikaks on autod. kuuskümmend eurot sõiduauto kohta, seitsesada viiskümmend eurot eh, suure veoauto kohta on see kulu. me räägime Euroopa Liidus töökohtade loomisest, innovatsioonist, aga me peame tegelikult näitama, et eh, me paigutame ka raha nendesse asjadesse, millest me räägime. mõjuhinnangus on selgelt öeldud, et eh, ei ole ette näha mingit eh, töökohtade kaotust, vaid eh, pigem töökohtade loomist. kas võiks seda infot täpsustada? kui me seda õigesti teeme, siis tegelikult suudame vähendada kulusid ja saavutada mõjusid, mis on positiivsed kogu ühiskonnale. aitäh, nüüd kaks minutit, härra Kraamer suur aitäh, lugupeetud president, me räägime seda, räägime sellest seadusandlusest juba aasta aega, põhjus, miks me sellest nii kaua oleme rääkinud, on seotud halva komisjonipoolse ettepanekuga, komisjon on tulnud välja seadusandliku ettepanekuga, mis ei vasta komisjoni enda nõuetele seadusandlike tekstide osas. siin on tegemist lisa kolm, kus on eh, andmed, mis põhinevad kaheksakümnendatel aastatel ning eh, nüüd on tehtud taotlus seda muudatust eh, vabandust, seda lisa muuta ja see on väga vajalik. siin räägitakse detsibellide piirväärtustest ja siin räägitakse akustikast ja see arutelu, mis parlamendis on aset leidnud, ei ole alati olnud loogiline. ebamõistlik on nõuda tootjatelt ähm, sõidukitele äh, piirmäärasid, äh, mis on samad mootorsõidukitele ja elektrisõidukitele äh, sotsiaaldemokraatide ettepanekuid ma lugesin ja vaikne, võib-olla ka liiga vaikne, jah, väga tore, aga mulle on jäänud äh, mulje, äh, et siin on äh, ekslikult ähm, arutelu peetud. me peame arutama ka mm, sportautosid, aga sportautode hulk on väga-väga väike ja tegelikult me ei peaks sellele oma tähelepanu keskenduma kahjuks ei ole me suutnud saavutada kompromissi otsustavas osas, aga ma loodan, et me homme jõuame siiski vastutustundliku lahenduseni. Äh, mõelgem kas või äh, äh, ettepanekuga kuuskümmend kaks ainult siis, kui meie hääletustulemus on selge, on meil võimalus teisel lugemisel nõukoguga mõistlikku arutelu pidada. kaks pool minutit, proua Hassi nüüd kallid kolleegid, ühes suuremas Soome ajalehes Iltasanomates täna oli lugu, kus öeldi, et pool miljonit soomlast kannatab liiklusmüra all, eh, mis on üle viiekümne viie detsibelli ja see arv kasvab iga aastalt. Eh, Euroopas praktiliselt iga teine inimene kannatab liiklusmüra all. ja enneaegsete surmade arv, mis sellest tuleneb, on umbes viiskümmend tuhat ja kakssada viiskümmend tuhat äh, südameinfarkti. see võib mõjutada ka inimeste vaimset tervist. Äh, unepuudus näiteks on seotud äh, terve suure hulga haigustega, sealhulgas diabeediga. kõige lihtsam müra vastu võidelda on teha seda müraallikas ehk lähtudes autodest komisjoni ettepanek ei ole tegelikult eriti ambitsioonikas. iga kolmas sõiduauto ja veoauto vastab praegu nõuetele. Envi komisjoni kompromiss modereeriks seda ettepanekut natukene. rahaliste jaoks on see vastuvõetav, et standardid ei muutuks nõrgemaks. Ku-, kulud on tavaliselt tunduvalt väiksemad kui kasu, mis me saame müra vähendamisest. ma paluksin toetada muudatusettepanekut kuuskümmend seitse, kaks detsibelli müra vähendamist kahe aasta jooksul. ma olen üllatunud, et EPP on pannud oma nime kolme muudatusettepaneku alla, millel on samasugune eesmärk. ja avaliku sektori kulude vähendamine, ma tahaksin öelda, et rahvatervise parandamine aitab vähendada tervishoiukulusid müratõkete ehitamisel peaksid maksumaksjad maksma tunduvalt rohkem. autoettevõtjate juhid elavad ise kaugel müraallikatest ja vaesemad inimesed on need, kes elavad lähemal mürale. härra Patson maksutakse välja, vähendada mootorsõidukite mürataset. ja nagu igasuguse regulatsiooni puhul, see tähendab rohkem bürokraatiat ja kulusid. raportis on öeldud, et maantee pinna kvaliteet võib olla probleem, võib-olla, aga kui palju maksaks maanteede teekatte muutmine? ja kust leida raha selle tohutu ülesande jaoks? tegemist on määrusega, see tähendab, et see oleks automaatselt õiguslikult siduv kõikides liikmesriikides. demokraatlikult valitud liikmesriikide valitsustel ei ole õigust otsustada, kas seda kohaldada või mitte, neil ei ole valikuvõimalust. võib-olla mürasaaste kontrollimine on üks nendest pädevustest, mille tagasisaamise üle Briti parlamendile härra Cameron on valmis läbi rääkima. aga enne, kui see on sündinud, peab ta siiski kuulata oma Brüsseli äh, ülematele. aitäh, äh, proua Vils, kaks minutit. suur aitäh. Äh, maailma Tervishoiuorganisatsioon on, on uurinud äh, lärmi mõju inimtervisele ja tulemuseks on see, et äh, müra mõjub äh, inimeste tervisele peale lennukisaastet kõige rohkem ja väga paljud inimesed on äh, kokkupuudes lärmiga, mis ületab viiskümmend viis detsibelli ja seda ka öösel. Äh, lärm põhjustab äh, unehäired, stressi, haigusi ja ka põhjustab lastel erinevaid probleeme. müratasemest tekitatud probleeme ei tohi alahinnata. juba väike müratasemele vähendamine saab suuri positiivseid mõjusid oma, omada. pikka aega on müratasemed, tasemed olnud ähm, muutmata ja seetõttu mul on väga hea meel, et komisjon on tulnud välja oma ettepanekuga seda olukorda parandada mm, ma arvan, et me peaksime siin piirväärtutest kinni pidama, mida Keskkonnakomisjon välja pandud, need piirmäärad on äh, sellised äh, Ähm, äh, mis alles seitsme aasta äh, jooksul jõustuvad ja see tähendab seda, et kõikidel tootjatel on piisavalt aega selleks, et äh, oma toodang nendele vastama panna, kuna tehnoloogia on juba siiani olemas ja mõned sõidukid juba nendele vastavad. samas on siin lobitegijad väga võimsad autod, tööstuse eestkõnelejad ähm, ütlevad, et see müra küsimus ei ole üldsegi nii tõsine, kui väidetakse olevat. miks äh, autotööstus ei räägi kes-, tervishoiu äh, hüvedest ja muust sarnasest, millest me aastakümneid oleme rääkinud. tootjad tahavad kulud jällegi ja endiselt ühiskonna kanda jätta. meie peame tagama selle, et tootjad ka mm, kulude katmisega kaas-, äh, seotud oleksid. Äh, aitäh! suur aitäh ja mm, härra Zusa Wagner, palun! señor presidente desde que estoy aquí en el parlamento europeo llevo a cabo suur aitäh sellest ajast, kui mina olen Euroopa Parlamendis, äh, olen ma teinud ristikäiku äh, sõidukite tekitatava müra vastu. heitgaas on tegelikult äh, üks saasteaine, millel vabalt lastakse saastada meie keskkonda tehniliselt on täiesti sõidukitootjatel võimalik vähendada heitgaase. kahjuks minu kaebused ei ole leidnud kajastamist seadusandluses. aitäh. suur tänu, kaks minutit, äh, härra Seeber. president suur aitäh, lugupeetud president, ma arvan, et me võime siin välja öelda selle, et müra on tervishoidu ja keskkonda puudutav probleem, on väga palju uuringuid, mis on läbi viidud, WHO eh, eh, leiab, et eh, liiklus lärmist tingituna läheb Euroopas kaduma miljon eluaastat ja Äh, normid, mis kehtivad, on pikka aega juba kehtinud, meie jaoks on oluline vaadata tervikprobleemi ja meil on oluline ühtne strateegia välja töötada. Ähm, ähm, me äh, tahame keskenduda mitte ainult mootorile, vaid ka aerodünaamikale äh, ja rehvidele ja muule sarnale, sest et me leiame, et müra ähm, on mitmest komponendist koosnev asi Äh, mis puudutab seda määrust, äh, siis äh, oluline on see, et äh, iga sõiduk äh, peab vastama sellele reeglistikule, et me ei räägi siin autopargi vastavusest äh, nagu CO2 äh, reeglite puhul nagu öeldud, eh, siis eh, meil on eh, vaja siin asjale spetsiifiliselt läheneda, mis puudutab komisjoni ettepanekut, siis mm, siin on problemaatiline olnud lisa kolm ja protsess on väga kaua kestnud. meie muudatusettepanek ettepanekuga kuuskümmend üks oleme me proovinud ÜRO äh, soovituse alusel siin realistlike väärtustega välja tulla äh, siin äh, räägitakse ka elektrisõidukitest, mille eest me peame kaitsma eriti just puuetega inimesi, kes ohtusid võib-olla ei taju nii hästi kui teised. suur aitäh ja nüüd kolleeg Roote, palun. suur aitäh, lugupeetud president. meil on komisjonipoolne ettepanek, see ei tule keskkonna või äh, tervishoiuvolinikult, vaid tööstusvolinikult ja kui ma nüüd kuulen, millest siin räägitakse, äh, kui ma kuulen, et siin räägitakse autotööstuse allakäigust, äh, siis see kõik paneb mind imestama ma leian, et see on mõistlik alus, millelt äh, kompromissi sõlmida. ma ei ole veendunud, kas see leiab aset esimesel lugemisel või mitte. ja ajakulu ei ole seotud sellega, et me oleme aeglaselt tööd teinud, vaid äh, sellega, et äh, sellega olid seotud teatud raskused, sellest ka juba räägiti. Nende raskustega tuli tegeleda selleks, et vaadata, kuidas probleemi lahendada, me seda ka suutsime, seetõttu läkski kauem aega Äh, iga inimese äh, tervis äh, on midagi, mida enam selle kadumisel tagasi ei saa ja me peame selle eest hoolitsema. linnad, kogukonnad ja kommuunid peavad selle kõige eest hoolitsema, aga meie ei saa siin käsi puhtaks pesta, meie peame ka tegutsema selles vallas, mis on meie pädevuses ja Mm, ma leian, et Keskkonnakomisjon on äh, teinud hea valiku, meie oleme, kallid kolleegid, läbirääkimiste alguses äh, ja äh, arvatakse, et me saame asjad esimesel lugemisel ähm, kokku leppida, aga mm, keskkonnavaldkonnas me suudame kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti asjadest esimesel lugemisel kokku leppida väga oluline on see, et võimalikult paljud inimesed saaksid selles arutelus osaleda ka väljaspool parlamenti ja et inimesed saaksid arvamuse kujundada eh, selles valdkonnas. esimese lugemise ajal seda ei ole juhtunud, siin eh, ma kutsun kõiki üles eh, mitte minema tagasi komisjoni ettepaneku taha, vaid võtma miinimumaluseks selle komisjoni ettepaneku. suur aitäh ja nüüd härra Manders suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik transport, äh, autod, äh, liiklusküsimused on toonud kaasa õitsengu ja töökohtade loomise, aga nad on põhjustanud ka saastet. ja saastest me täna räägimegi. saastet tuleb vähendada Äh, ja seda saab teha ainult siis, kui me teeme koostööd tööstusega. me peame tagama selle, et me teeme selle vastava tööstussektoriga koostööd. Äh, valitsus ei saa kõiki kulusid enda kanda võtta Äh, maksumaksja raha eest püstitame müratõkkeid ja teeme ka muud, äh, aga ka autotööstus peab oma rolli siin mängima. autotööstus äh, peab samamoodi teatud nõuetele vastama ja ma arvan, et see kompromiss, mis ENMi komisjonis saavutati, on tegelikult hea viis edasiliikumiseks. ja ma loodan, et sama katsemeetodit kasutatakse üle kogu Euroopa Liidu ja härra Krammeriga oleme me esitanud muudatusettepaneku, mis peegeldab just seda mureküsimust. me peame tagama ka selle, et konkurentsi olukord oleks parem. me tahame tagada selle, et Euroopa autotööstus saaks konkurentsieelise. me peame sellele aspektile ka kindlasti keskenduma. suur aitäh ja kaheks minutiks saab sõna härra Aikrut. aitäh, härra president. tegemist on väga standardse aruteluga me äh, paneme paika teema, müra, saaste, me tahame midagi ette võtta selle lahendamiseks. Euroopa peab äh, midagi ette võtma, me tahame tagada kõikidele tootjatele võrdsed võimalused, aga kui me tahame midagi ära teha, siis äh, mm, konservatiivid ütlevad, et jaa, see kõik on liiga kallis töötajatele, me ei saa seda praegu teha, praegu on kriisiaeg ja nii edasi. Ehm, mõned ütlevad, jah, me peame olema ettevaatlikud, me peame aeglaselt edasi liikuma, me oleme rääkinud maksumaksja rahast, mida kulutatakse müratõketele, aga mis ehm, tervisega siis saab, see on ka väga oluline valdkond, mida autotööstus ette võtab, innovatsioon on väga oluline, innovatsioon aitab konkurentsieelist parandada, äh, aga meie räägime siin komisjoni ettepanekust, mis näib olevat ehm, ambitsioonikas ja see võib kõik nii ka olla, aga äh, see ei too ju äh, kaasa äh, endaga autotööstuse kokkukukkumist. komisjon on selle kunagi öelnud, kes siis neid jutte räägib, see on täielik lollus, see on täielik naeruväärsus tegemist on ettepanekuga, mis on saavutatav, see toob kaasa parema äh, rahvatervise üldiselt ja tootjad saavad sellest kõigest ka kasu lõigata, sellest me just räägime siin. niisiis, tegemist on äh, olukorraga, kus kõik võidavad, see muudatusettepanek kuuskümmend üks tahab asju veelgi lahjendada. ei, me seda lubada ei tohiks, me peame ENVI komisjoni äh, raportile truuks jääma ja me peaksime lõpetama selliste naeruväärsete juttude levitamise, et see kõik toob kaasa autotööstuse kokkukukkumise, ei, ei, autotööstus on vägagi äh, elujõuline ja need inimesed, kes arvavad, et äh, autotööstus ära kaob, ei usu tõenäoliselt innovatsiooni. suur aitäh ja kaheks minutiks saab nüüd sõna proua Krustet. Euh, aitäh, härra president on ilmselge, et äh, me peame leidma hea tasakaalu siin nende piirnormide vahel, mis oleks äh, kasuks meie äh, inimeste tervisele, kuid samas me peame hoidma autotööstuse konkurentsivõimet alal. tegemist on lisaga kolm, kus on pandud paika härra Merkise poolt piirnormid, mulle tundub, et see ei järgi teaduslikku ja tehnilist loogikat, kui me räägime siin vaiksetest mootoritest, siis me peame võtma arvesse ka maa äh, pinnasega kokkupuudet, äh, teekatet äh, ning samuti ka rehvide olukorda. mõistagi ei ole tegemist autotööstuse surmaga, kuid äh, oleks hea, kui me küsiksime äh, tootjatelt, et äh, nad edusamme teeksid antud valdkondades, kuid me ei peaks neid ka sundima liiga kiiresti olema vastavuses nende piirnormidega, mis ei vasta tegelikult tehnilistele nõudmistele, tehnilistele olukordadele. mis puudutab rehvide sügavust, siis on hea, siis ei tohiks uute rehvidega teha katseid reegleid, vaid me peame võtma arvesse tegelikku olukorda ning neid rehvi sügavusi, mis on praegu kasutusel. meie oleme nõus kuuekümne esimese muudatusega ning samuti viiekümne esimesega, sellepärast et meie jaoks, me ei ole nõus nendega, sest tegemist on liialdusega. oluline on see, et meie missioon praegusel raskel ajal äh, oleks see leida hea tasakaal progressi, tervisekaitse ning konkurentsivõime vahel. aitäh üheks minutiks, härra Pirello, Pirillo. aitäh, härra president mis puudutab inimese tervist, siis me ei tohiks seda alahinnata ning äh, see on ka põhjuseks, miks me tahame mürataset äh, mootorsõidukitel alandada ning selline on ka määruse ettepanek ning äh, me peaksime olema uute par-, autotööstus peaks siis olema uute normidega kooskõlas kuid need ähm, parameetrid, mis on paika pandud lisas kolm, ei ole eriti realistlikud nii tehnilises mõttes kui ka ajakava silmas pidades. me loome siin sektori jaoks liigset reguleerimist ning äh, avas paneb paika äh, nõuded äh,

suur aitäh, kaheks minutiks äh, proua Morganaite Mikuljene. ačiū pirmininkė, manau, kad äh, šis paros metas tinkamas Su. suur tänu, ma arvan, et äh, praegu on kõige õigem hetk rääkida müra tasemest. mida vähem müra, seda parem uni. tahaksin puudutada kahte aspekti selles dokumendis. kõigepealt MOT testid, mida liikmesriigid läbi viivad. Euroopa Liidu tasemel on mürataset reguleeritud juba päris pikka aega, on olemas tüübikinnituse andmebaas, kus on kirjeldatud müraheitmeid aga millegipärast mõned liikmesriigid ei kasuta neid andmeid moodtestide tegemiseks, vaid äh, arvutavad mürataset pigem äh, mootori parameetritest lähtudes, selline lähenemine on vananenud. reaalsus näitab, et äh, paljud autod meie maanteedel tekitavad endiselt müra, mis kahjustab meie tervist. loomulikult kasutatud sõidukite puhul tuleks arvestada sõidukite vanusega. ei tohiks olla kõrvalekallet Euroopa Liidu poolt kehtestatud äh, müra tasemest. meie dokumendi peamine eesmärk on ju vähendada sõidukite äh, mürataset. korduvalt on öeldud, et äh, elektri autode müra puudumine võib tegelikult ohtu seada pimedad Äh, ja mõned, mõned teised haavatavad isikud. selliste sõidukite puhul peaksid olema paigaldatud äh, nõndanimetatud avas helihoiatussüsteemid. proua Vestlund, jaa, müra on tõesti väga oluline ja väga oluline on ka see, et äh, müratase sõidukite puhul väheneks. siin on erinevaid äh, edasiliikumise võimalusi, äh, paljud meetmed äh, on juba olemas ja me peaksime kulutõhusalt asjale lähenema. oluline on see, et vaadata, kuhu ka eluasemeid ehitatakse, samal ajal peame arvestama sellega, et autotööstusel on praegu rasked ajad, seda me kõike teame, ja veel üheks oluliseks väljakutseks on see, et toota tuleb keskkonnasõbralikke sõidukeid, mis äh, toodavad vähe CO2 heitmeid. ja sellel tööstusharul on väga palju vaja ära teha ehm, ja me ei räägi siin mitte ainult äh, ehm, sõiduautodest, vaid ka raskeveokitest, kõiki neid aspekte tuleb äh, siin ettepanekus arvesse võtta señor presidente eh, cuando votemos este informe tendremos que hacerlo desde la honestidad. aitäh kui me nüüd homme hakkame seda raportit hääletama siis me peaksime te olema teadlikud sellest et saastepoliitikat eh, eh, on praegu alles ühenduse tasandil tööprotsessis ma olen tutvunud väga paljude inimestega, kes on väga haiged, sellepärast et nad olnud kokkupuutes üleliigse müraga ning sel teemal me peaksime väga suurt tööd tegema. komisjoni ettepanek on väga hea, eriti seda, mis puudutab lisa kolm. mina ütlen komisjonile seda, et komisjon peab olema teadlik sellest, et tegemist on hea lähtepunktiga, ehm, nii et me saaksime nõukoguga kokkuleppele, tahaksin tuletada meelde seda, et need põhjendused, ehm, mis siin kasutati, on natukene pingutatud, kui me vaatame komisjoni ettepanekut ning seda lõppdokumenti, siis tegelikult ei räägi me siin üldsegi mõjust töökohtadele, Äh, ning äh, müra tasemest. aitäh, äh, proua Van Bremt, palun. aitäh. inimesed, kes, inimesed elavad Euroopas linda, linnades, kui me räägime keskkonnast äh, ning äh, urbaniseerumisest, äh, siis me peame tegelikult väga suurte probleemidega tegelema, see on siis müratase. Ant-, Antwerpen, kus mina elan, seal tehti üks uurimus, kus üks kahest linnakodanikust väidab, et et äh, nad on väga mures äh, mürasaaste pärast ning et see häirib neid ning nad näevad seda kui mm, negatiivset mõju oma heaolule. seega me peaksime võtma endale vastutuse meil on tõesti samuti autotööstuses äh, probleeme, me peame tagama seda, et autotööstus edasi jääks ning me ei peaks äh, pead liiva alla peitma, me peame müra, tõkkeid äh, ehitama ja nii edasi, me peame tegema seda, mis on meie vastutusalal, kuid me peame keskkonnakomisjoni ettepanekuid toetama täiel määral, sest nad on töötanud selle kallal väga palju panie przewodniczący panie komisarzu! słuchałem różnych. härra volinik ma kuulasin kõiki sõnavõtjaid ning ma leian, et tegemist on üsna tagasihoidliku ettepanekuga, ärgem unustagem, et autod võivad kuni kaheksa detsibelli müra eristada kaheksakümmend äh, detsibelli ning äh, sektorile see mürataseme vähendamine ei ole üldsegi ohtlik. kui nüüd mootorid äh, maksavad rohkem, siis me kasutame vähem raha müratõkete ehitamiseks. me oleme väga rahul sellega, et komisjon samuti soovib võtta meetmeid, mis puudutavad raudteed ning kaubavedusid ning äh, mürataseme vähendamist autode puhul, see on kõik äh, siin äh, lisas kolm raportööril kirja pandud. minu arvates ei ole parim lahendus komisjoni esialgne ettepanek lisa kolme osas oli palju parem ning see muudaks meie tööstuse palju konkurentsivõimelisemaks, me toodaksime paremaid autosid, autod, mis sobiksid meie linnakodanikele paremini aitäh, nüüd me lõpetame esimese sõnavõtjate vooru ning nüüd hakkab vaba mikrofoni äh, voor. proua Pasescu, palun. transportul motorizat reprezintă una dintre principale telefonică. numărul de afecțiuni cardio-. aitäh äh,. mürasaastus on üks äh, olulisemaid terviseprobleemi allikaid, sealhulgas äh, mitmed haigused, äh, uneprobleemid, ja seepärast ma leiangi, et äh, käesolev äh, raport on oluline samm edasi selleks, et võidelda äh, mürasaaste negatiivsete mõjudega inimtervisele ja ka keskkonnale. minu riik Rumeenia on huvitatud välja pakutud muutustest, sest Dacia, mis kuulub Renault'le, on muutunud üheks olulisemaks autotootjaks Euroopas viimastel aastatel, aga me leiame, et äh, mürasaaste ei peaks kehtima vaid sõidukite suhtes, äh, mürasaaste piiramine, sest maanteede kvaliteet äh, on, annab suure panuse mürasaastesse. ja tarbijad peaksid olema samuti paremini informeeritud, et nad saaks teha informeeritud otsuse auto ostmisel. härra Paško, suur tänu keskkonnaekspertide sõnul müratase linnades on kaheksakümne protsendi ulatuses liiga kõrge. seepärast on meetmed selles vallas õigustatud. uute autotootmistehnoloogiate tekkimisel, näiteks elektriautodega seoses, on tekkinud aga uued probleemid. uued liiga väiksed sõidukid tekitavad ohtu näiteks pimedatele. seepärast äh, helihoiatussüsteem on tõhus äh, abivahend selliseks puhuks. seepärast äh, muudatusettepanek kuuskümmend üks, seda tuleks võtta tõhusalt. me peaksime arvestama haavatavate kodanikega. helihoiatussüsteem aitaks vältida paljusid õnnetusi. nüüd äh, lõppkokkuvõtted kõigepealt volinik Tajani. aitäh äh, just eile õhtul ma väitsin seda, et kui oluline on ähm, komisjonile ning minule isiklikult algatada tegevus selleks, et taas äh, industrialiseerida ja muuta meie Euroopa Liit konkurentsivõimeliseks. me oleme teinud teadliku valiku, kuid tööstuspoliitika minu arvates peaks äh, ka ava, omama võr-, tööstusvõrgustik oleks erinev äh, sellest, mis meil oli kasutusel kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel. meil peab olema äh, modernne, kaasaegne, innovatiivne tööstus, mis peaks olema ka meie tegevuse keskpunktis selleks, et kliimamuutustega võidelda. seega peab olema tasakaalustatud poliitika, tööstuspoliitika, tervishoiupoliitika ning samuti ka konkurentsipoliitika. kõik need poliitikad saavad koos töötada ühise eesmärgi nimel selleks, et meie linnakodanikud saaksid, meie Euroopa Liidu kodanikud saaksid paremat elu. ning ma tahaksin rahustada härra äh, Tatarellat ning Crostetti, mõistagi tegemist ei ole ettepanekuga, mis võitleks autotööstuse vastu sest autotööstus just eriti on meie jaoks oluline. taas äh, reindustrialiseerimise tutvustavas äh, dokumendis pannakse täpselt paika, et autotööstus on meie jaoks kõige olulisem. meil aga peab olema roheline auto, mis ei saastaks äh, mitte ainult CO kahe heitmeid väljas silmas pidades, vaid ka mürataseme põhjal. ning seega komisjoni ettepanek üritab erinevaid huvisid arvesse võtta, autotööstuse kaitset, tegemist ei ole eh, sellise väga äärmusliku ettepanekuga, vaid pigem ettepanekuga, mis üritab võtta arvesse konkurentsivõimelist tänapäevalist tööstust ning samuti kaitsta keskkonda ning eh, Euroopa Liidu kodanikke. mina usun, et on võimalik tööga edasi minna selles suunas, nagu, mida ma mainisin, ning kindlasti olen ma valmis neid muudatusettepanekuid läbi vaatama, neid arvesse võtma, kui nad võtavad, kui nad tahavad parandada ning äh, on positiivsed ning pärast nõukogu, äh, pärast parlamendi hääletust toimub ka nõukogus arutelu ning me oleme valmis edasi töötama selleks, et määruse uus tekst oleks äh, aina parem ma pean ütlema, et väga paljud asjad, mida meie tahame, või mida meie soovime, siis mõningate sõidukite puhul on need juba jõus, seega need sõidukid on juba äh, määrusega vastavuses. jah, tõesti, me paneme paika siin suuremad tähtajad, ajakava ning teine faas on selles mõttes natukene keerukam. kuid ma leian, et see on hea äh, ajakava selleks, et tööstus, autotööstus saaks äh, probleemiga tegeleda. kuid mis puudutab tööhõivet, siis ma ei leia, et see tooks endaga kaasa, see määrus tooks endaga kaasa mingit kahju. vastupidi, minu arvates pikaajalises perspektiivis, võttes arvesse rohelist autot, muudab see autotööstuse palju konkurentsivõimelisemaks ning just seetõttu ma väidan, et antud määruse ettepanek on tasakaalukas, kuid kinnitan ka seda, et ma olen valmis töötama teiega koos homme ning järgnevatel kuudel, niikaua kuni see määrus vastu võetakse selleks, et meil oleks tekst, mis oleks tõeliselt tasakaalukas, mis võtaks arvesse kodanike huvisid. meie usume tööstusesse, usume turgu, kuid tegemist on meetmetega, mille lõplikuks eesmärgiks, ma kordan, on sotsiaalpoliitikat jõustada, aidada meie kodanikel paremini elada, nii Äh, selles osas, mis puudutab müra taset kui ka nende majanduslikke tingimusi. ma tahaksin tänada parlamendi liikmeid, kes ütlesid, et komisjoni ettepanek äh, on ambitsioonikas. eile õhtul ma kuulasin äh, neid parlamendiriikeid, tähendab, eile õhtul siis komisjonis eile õhtul siis öeldi, et meil on tegemist ambitsioonika ettepanekuga, aitäh. Eh, nyní mi dovolte, abych předal slovo poslednímu dnešnímu řečníkovi, zpravodaji Miroslavu Ovskému. ja viimane kõneleja, raportöör härra Ovski. suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid. Eh, arutelu ei olnud mulle muidugi üllatuseks, see kajastas seda, mida me kuulsime juba komisjonis selle raporti arutelu jooksul, ma ei hakka vastama eraldi igale kõnelejale, aga ütleksin vaid kokkuvõttes, et äh, kogu see teadusandlus kannatab selle all, et äh, müra ja akustika on väga keerukas teema. me oleme kuulnud siin ka mitmeid argumente, mis mõne füüsiku paneksid võib-olla muigama, aga ma ei hakka sellele kõigele vastama. poliitikud alati ei mõista, mida tähendab eh, kolme detsibelline vähendamine, mõni arvab, et eh, ühest detsibellist piisab või et see on liiga raske ja nii edasi. parempoolsed Äh, ähvardavad äh, autotööstust, leiavad osad, see ei vasta tõele. ükski Euroopa Parlamendi liikmetest konservatiivse poole pealt ei arva niimoodi. Äh, sellele vaatamata rünnatakse meid selliste argumentidega. jäägem kõik väärikaks ja lugupigavaks. tihti me kuuleme ka seda, et ambitsioonikas seadusandlus võib-olla aitab luua töökohti. see on klišee, mida ma kuulsin sageli siis, kui me töötasime CO2 eh, seadusandluse kallal ja seda kordas jällegi volinik. ma tahaksin küsida, kui palju töökohti siis loodi eh, CO2 vähendamise seadusandluse kaudu? kui me vaatame Euroopa autotööstuse statistikat, siis me näeme, et töökohtade arv aina väheneb selles tööstuses. kokkuvõttes ma pean nentima, et müra on loomulikult probleem, me kõik nõustume, et müra suhtes peab midagi ette võtma, tehkem siis kõik endast olenev, et parlamendipoolne panus oleks kooskõlas nõukogu ja komisjoni ideedega. aitäh, järgmine istung homme eh, kella eh, üheksa